vastu võetud, David Borrelli lahkus kahe tuhande eh, kolmeteistkümnendal veebruaril EFTD-st ja nüüd on ta äh, fraktsioonilise kuulamise, kuulumuseta saadik Rick Carlson, Louis Carlson lahkus ECR-ist kahekümne esimesest veebruarist kaks tuhat kaheksateist. Julie Gerling lahkus ECR-i fraktsioonist ja ühenes Rahvapartei fraktsiooniga kahekümne kaheksandal veebruaril kaks tuhat kaheksateist. Richard Ashworth lahkus õitseri fraktsioon, fraktsioonist ja ühines Rahvapartei fraktsiooniga kaheksandal veebruaril kaks tuhat kaheksateist. rahvaparteilt eh, eh, sain taotluse eh, Geoffroy Didier nimetada Hiina